okay, we can start. hästi, me võime alustada. ma tahaksin kuulutada põllumajanduskomisjoni erakorralise koosoleku avatuks. tegemist on üsna ebatavalise kohtumisega, aga olulised asjad on meil vaja arutada ja ma tahaksin teile meelde tuletada, daamid ja härrad, et meil ei ole olnud piisavalt aega seda teemat põhjalikult arutada ja seetõttu palusimegi veel ühte võimalust kokku tulla. ja samas olime me nõus eh, sellega, et küsimusi on võimalik saata meili teel, nii küsimusi kui ka kommentaare niisiis eh, saadikud said saata oma küsimusi ja kommentaare Euroopa äh, Komisjoni esindajale, nii et, et ta saaks selle info kätte juba enne meie kohtumist. tänast kohtumist kantakse üle äh, internetis, tõlge on olemas kaheteistkümnes keeles äh, Agri peadirektoraat tutvustab meile nüüd delegeeritud akti millega muudetakse delegeeritud määrust kuus kolm üheksa kaldpidi kaks tuhat neliteist. see puudutab otsetoetusi äh, talunikele, sealhulgas ka keskkonnasäästlikumaks muutmise toetusi. ja me kuuleme siis, äh, millised on äh, viimased arengud selles vallas, milline on siis selle direktiivi viimane versioon nagu ma juba ütlesin, mitmed agrikomisjoni liikmed leidsid, et oleks mõistlik arutada veel kord seda eelnõu ja komisjon oli valmis ning võttis meie küllakutse vastu. see delegeeritud akti eelnõu sisaldab tervet rida muudatusi esialgsesse delegeeritud akti kuussada kolmkümmend üheksa kaldkriips kaks tuhat neliteist Äh, see on seotud siis keskkonnasõbralikumaks muutmisega seonduva läbivaatamisega, mida komisjon läbi viib, äh, selleks, et lihtsustada praeguseid reegleid iseäranis keskkon-, ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-alade osas, selleks, et parandada siis selle poliitika keskkonnaalaseid eesmärke ning suurendada ka selle üleüldist legitiimsust ning usaldusväärsust nagu te mäletate, me võtsime vastu need keskkonnaseadlikumaks muutmise toetused äh, möödunud aastal. Äh, need arutelud, äh, mida me täna peame, algasid suvel kaks tuhat kuusteist ja komisjon tutvustab meile nüüd siis seda muudetud delegeeritud määrust ning volinike kolleegium peaks peatselt, äh, tõenäoliselt veel veebruaris. Äh, selle vastu võtma ja täna esindab siin komisjoni äh, direktor Basko ning annangi talle nüüd kohe sõna. niisiis, lugupeetud härra direktor, teil on sõna. aitäh, lugupeetud esimees, tere õhtust kõigile Äh, tahan tänada teid võimaluse eest, et saan teile veel kord tutvustada neid põhilisi muutusi, mis komisjonil plaanis on äh, seoses siis äh, keskkonnasõbralikumaks muutmisega Äh, ja ähm, räägiksin siis nendest täna õhtul üksikasjalikult. nagu te ütlesite, need muudatused on äh, siis eeltöö komisjoni delegeeritud äh, seaduseelnõus, millega muudetakse määrust kuussada kolmkümmend üheksa aastast kaks tuhat neliteist ja see puudutab üldiselt siis just nimelt otsetoetusi ja toetusi, mis on mõeldud just nimelt keskkonnasäästlikumaks muutmise jaoks aga see akt hõlmab ka teisi tehnilisi muudatusi, mille eesmärgiks on lihtsustada ning selgitada mõningaid olemasolevaid sätteid, äh, sätteid, mis ähm, äh, puudutavad äh, lahti seotud, tootmisest lahti seotud toetusi ja muud sellist niisiis, tegemist on tõesti väga tehniliste muutustega ja võib-olla kõiki ma täna üksikasjalikult ei käsitle Äh, käsitlen äh, nende, käsitleksin neid muutusi, mis on seotud just nimelt rohestamisega ja need on seotud siis põhjaliku uurimisega pärast seda, kui need rohestamise nõuded kestestati aasta tagasi. Äh, komisjon viis kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal läbi, alustas siis läbi rohestamise läbivaatamist ning tutvustaksin siis kõigepealt lühidalt, millises raamistikus see läbiviija vaatamine toimub Äh, millised on peamised eesmärgid ja siis räägiksin ka peamistest muudatustest, mis komisjonil plaanis on just nimelt äh, keskkonna säästlikumaks muutmise vallas ja oma ettekande lõpuks äh, räägiksin järgmistest etappidest ja menetlusest. kõigepealt kiiresti, milleks me peaksime seda rohestamise asja läbi vaatama pärast selle vastuvõtmist aasta tagasi Äh, arvestades neid ähm, muresid, mida väljendati siis, kui aprillis kaks tuhat neli see rohestamise akt vastu võeti, äh, lubas komisjon tollal, et viib läbi põhjaliku läbivaatamise, äh, et vaadata, kuidas see mõjutab näiteks ökoloogilise kasutuseesmärgiga maalasid niisiis ähm, pärast aastat selle nõude kehtimist vaadakse, kuidas see kõik on mõjutanud tootmispotentsiaali ning tahetakse, tahame kehtestada ka õiglased reeglid, mis siis äh, vajaduse, mida saaks vajaduse korral äh, ka muuta, neid otsetoetusi ja rohestamistoetusi. Äh, samuti tahaksime kindlaks teha nõrku kohti Äh, me oleme seda äh, läbivaatamist laiendanud äh, kogu rohestamisega seonduvale temaatikale, mitte ainult ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-aladele, näiteks ka põllukultuuridele mitmekesistamisele. see on osaks ühtse põllumajanduspoliitika lihtsustamisest ja see on samuti osaks Refiti ehk parema õigusloome ettevõtmisest. meie eesmärk on parandada Euroopa poliitikate tõhusust ja tulemuslikkust ja seda eelkõige vastuseks kriitikale, mida on tehtud rohestamise keskkonnamõju kohta ja see rohestamise läbivaatamine võtab, on võtnud eesmärgiks põhiliselt kaks eesmärki, kohandada praeguses delegeeritud aktis olevaid reegleid ka ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-alale, selleks et muuta see äh, kõikehõlmavamaks, kergemini kohaldatavaks ja see peaks parandama selle kõige vastuvõetavust põllumajandustootjate jaoks ja selle rohestamise läbivaatamise eesmärk on ka parandada selle poliitika keskkonnaalaseid tulemusi tulemusi see rohestamise läbivaatamine tugineb erinevatele konsultatsioonidele, mida me korraldasime ja samuti andmete analüüsile, mida me oleme saanud erinevatelt liikmesriikidelt. niisiis, millised on need peamised õppetunnid, mida me sellest rohestamise läbivaatamisest oleme saanud? kõigepealt võib-olla on natukene vara veel hinnata eh, nende meetmete keskkonnamõju, eh, rohestamise keskkonnamõju see rohestamine algas kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ning mõju veele, liigilisele mitmekesisusele, pinnase kvaliteedile, sa, seda kõike saab hinnata alles aastate pärast, nii et, et me peaksime ootama veel mõned aastad selleks, et meil oleksid tõsiseltvõetavad andmed rohestamise mõju kohta aga me saame teha ühte, ühte järeldusi juba territoriaalse hõlvatuse kohta see ala, mis on kaetud rohestamiskohustusega, on üsna suur, ligemale seitsekümmend protsenti äh, äh, põllumaast on seotud rohestamiskohustustega äh, see seitsekümmend protsenti on isegi kasvanud kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. nii et, et tõesti selle poliitikaga on hõlmatud väga suur territoorium ning see ülejäänud kakskümmend protsenti Äh, või nii äh, äh, puudutab mahepõllundus, väikeseid põllumajandusettevõtteid ja ka selliseid põllumajandusettevõtteid, mis otsetoetust ei saa. nii et, et see territoriaalne kaetus on meie ajates väga oluline indikaator, mille alusel mõi-, mõ-, mõõta greening, rohestamise tulemusi ligemale seitsekümmend protsenti põllumaast Äh, hõlmab ka ökoloogilisi kasutusmärgiga maa-alasid ja äh, ligemale äh, kümme protsenti põllumaast oli siis kuulutatud just nimelt ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-alas ja mis puudutab hektareid, siis see moodustab ligemale neliteist protsenti haritavast maast, nii et, et tegemist on tõesti üsna suure äh, Äh, territooriumiga ja ligemale kakskümmend protsenti püsirohumaadest oli tuulutatud keskkonnatundlikeks aladeks, äh, mille puhul rakendatakse erakorra, erilisi kaitsemeetmeid. mis puudutab nüüd seda ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-ala, siis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli see ligemale kümme protsenti tuleb öelda, et isegi kui meil on erinevaid, näiteks üheksateist erinevat ökoloogilise kasutusmärgiga maa-ala, tuleb siiski tõdeda, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja ka kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, et ligemale üheksakümmend protsenti eh, sellistest eh, pindaladest langevad ühte kolmest eh, kategooriast lämmastikku siduvad kultuurid, kesa ja Äh, siis äh, vahekultuurid, äh, neid oli ligemale viisteist protsenti ja väga liikmesriigiti on ka erinevused üsna suuremad, need sõltuvad liikmesriikide poliitilistest valikutest, sellest, kuidas ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad on korraldatud ja samuti põllumajandustootjate enda huvid on siin mängus niisiis, meil on neli prioriteetset valdkonda, kus oleks vaja lihtsustamist ja kus oleks rohestamist vaja tõhusamalt läbi viia. Te näete seda slaidi siin, siin on kirjas need neli valdkonda, kõigepealt eh, on vaja paremini täpsustada ja selgitada, eh, mida nõutakse põllumajandustootjatelt ja liikmesriikide eh, haldusasutustelt, eriti tuleb arvestada siis maastikuelementidega selleks, et vältida võimalikke vigasid. teine prioriteetne valdkond puudutab eh, eh, tehniliste, üleliigsete tehniliste nõuete kõrv, kõrvaldamist selleks, et parandada eh, keskkonnahüvesid ja näiteks, mis puudutab vahekultuure, siis selle võib-olla ja nüüd samuti on vaja rohkem paindlikkust Eh, sest see võimaldaks parandada keskkonnaalast tulemuslikkust eh, ning eh, ma viitan siin just maastikulistele eripäradele. Nendes kol-, kolm valdkonda on siis sellised valdkonnad, mis peaksid muutma teatud kasutuseesmärgiga maa-alad atraktiivsemaks. ja neljas prioriteetne valdkond, millele me samuti tähelepanu juhtisime, on see, et vaja on paremini ühtlustada teatud konkreetseid nõudmisi selleks, et saavutada eh, keskkonnaalased eesmärgid, eh, selleks, et eh, kasutada paremini tootmisotstarbel ära teatud piirkondi. niisiis, need on need neli prioriteetset valdkonda ning me oleme välja töötanud neliteist konkreetset meedet selleks, et seda delegeeritud akti muuta Need muudatusettepanekute üle on väga palju arutatud meil on toimunud neli ekspertide rühma äh, kohtumist, seal on olnud liikmesriigide eksperdid, parlamendi eksperdid, äh, samuti tootjate äh, ühenduste esindajad, keskkonnaorganisatsioonide esindajad ja samuti oleme pidanud konsultatsioone avalikkusega, oleme saanud tagasisidet parema õigusloome raamist, raames. Need lihtsustamisettepanekud lähtuvad siis ökoloogilise kasutuseesmärgiga maalast ja alustaksin siis eh, kesast eh, eh, kehtestada selline üldine aeg, millal maad siis kesas hoitakse, kuus kuud ja põllumajandustoojatel oleks võimalik siis tootmistegevust jätkata ja valmistuda järgnevaks tootmisaastaks. mis puudutab vahekultuure ja taimkatet, siis meie näeme ette et äh, kaotatakse ära see piir, tähtaeg esimene oktoober ja asendatakse see sellise miinimumperioodiga selleks, et me suudaksime äh, vältida ära mineraalide leostumist, äh, mis, mida on raske, mida var, varem oli raske jälgida teatud klimaatilistes tingimustes ning samuti teeme ettepaneku laiendada äh, neid liike, vahekultuuride liike, mida lubatakse katkestada, praegu on see nimekiri eh, piiratud, me lubame neid ah, siis ka liblikõielistele laiendada eh, ja nüüd, mis puudutavad lämmastikku siduvaid kultuure, eh, siis me tahaksime lubada seemnesegude kasutamist. ainult et põllumajandustootjad peavad kinni pidama reeglitest ja tahame neile anda võimaluse siis erinevaid liike segada kui tegemist on kultuuridega, mis seovad lämmastikku. mis puudutavad nüüd maastikuelemente, siis ja neid Äh, puhverribasid, äh, siis äh, teeme ettepaneku ühtlustada need tingimused, mis nende osas kehtivad, tingimused, mis on seotud näiteks nende taimkate ribade suurusega. samuti teeme ettepaneku ühendada teatud maastikuelemendid <laughs> ma viitan eh, siin näiteks liivaribadele, metsadele ja ribadele ja nõnda edasele. Eh, me teeme ettepaneku need kõik siduda, et meil oleks selline üks eh, liik ainult ja teeme ettepaneku ka ratsionaliseerida neid iseloomujooni, mis on seotud maastikuliste isepärasustega näiteks mis puudutab kraave, mis võivad olla äh, kuni äh, kümme meetrit ja me pakume äh, välja ka soode ja teiste jaoks pindalad. niisiis tahaksime arvestada nende maastikuliste eripäradega, tahaksime vähendada segadust, tahaksime vähendada võimalikke vigasid, et muuta ka need maastikutüübid eh, siis atraktiivsemaks, et eh, ka nende haldamine oleks kergem. Eh, mis puudutab nüüd maastikulisi eripärasid ja taimkattelibasid, siis tahaksime pakkuda ka suuremat paindlikkust selles osas, mida võib kuulutada ökoloogilise kasutuseesmärgiga maalaks ning me tahaksime, et maastikuelemendid Eh, nende puhul oleks siis kehtestatud siis eh, maksimaalne suurus ja tulevikus eh, näiteks taimkatte riba kakskümmend kaks meetrit võidakse pidada siis ökoloogilise kasutuseesmärgiga maalaks ka siis, kui ta on kakskümmend kaks meetrit. ja näiteks Ehm, mis puudutab eh, hekke näiteks eh, praegu, eh, kui need on kaksteist meetrit või pikemad, siis nad on väe, välistatud, edaspidi nad on kuni kümne meetri kõrgused on lubatud ja samuti teeme ettepaneku laiendada siis ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladega piirnevate maa-alade definitsiooni näiteks ka äh, nii, et oleks hõlmatud näiteks ka hekid, mis asuvad äh, kraavide kõrval ja nõnda edasi, neid lülitatakse siis ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala pindala hulka. ja mis puudutab äh, tootmistingimuste defineerimist, siis tahaksime ära keerata nelja tüüpi eh, piirkondades, piirkondades pestitsiidide kasutamise. Eh, need puudutavad siis eh, lämmastikku siduvaid kultuure, vahekultuure. ja miks me seda tahame teha? niimoodi tahaksime paremini reageerida ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-alade eesmärgile, nende eesmärk on äh, liigilise mitmekesisuse säilitamine ja arendamine ja eh, eh, kahe tuhande viieteistkümnendal, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal eh, deklareeriti palju selliseid ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-alasid, mida saaks tegelikult kasutada. nii et, et me teeme ettepaneku paremini kasutada neid maa-alasid ning tahaksin öelda, et see keelu kehtivusaeg äh, muudetakse siis siduma, siduvaks, see sõltub sellest, äh, kui kaua seda maa-ala peetakse ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-alaks ja teda ei viljelda ja samuti võtame arvesse ka äh, vahekultuuride eripärasid. meil on siin Äh, konkreetseid juhtumeid, mida on vaja äh, reguleerida äh, ning selle delegeeritud akti eelnõus oleme sisse näinud ka konkreetseid erandeid vahekultuuridele. meil on kehtestatud keel põhikultuuri koristuskuupäevast alates ja eh, siis eh, räägime jällegi mittetootmisest eh, söötis olevatel põllumaadel. niisiis, nii palju, härra esimees, meie põhilistest ettepanekutest millised on need põhietapid, me oleme nendest juba kõnelenud. see protsess käivitati eesmärgiga, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta esimeses kvartalis võetakse see asi vastu. jah, loomulikult äh, kõik sõltub ka sellest, äh, kuidas asja vaatavad parlament ja nõukogu ja kõige hiljem peaks asi jõustuma kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ja liikmesriikidele võiks jätta siis võimaluse äh, jõustada teatud sätted juba aastal kaks tuhat seitseteist, kui liikmesriigid seda soovivad. ja samuti tahaksin öelda, et selgitus täpsustab, kuidas kehtestada ja kuidas kontrollida äh, nende põldude, põllukultuuride kasutamist ja kaitset. me üritame siis täpsustada ja selgitada, kuidas Äh, see hakkaks kehtima siis äh, erinevate ökoloogilise kasutuseesmärgiga maalatüüpide puhul, äh, kuha, kuidas seda keeldu liikmesriigid saaksid kontrollida. ja lõpetuseks veel mõne sõnaga eh, tahaksin öelda seda, et me leiame need meetmed, mis on välja pakutud, on suhteliselt tasakaalustatud, need võimaldavad olemasolevaid reegleid eh, Äh, tasakaalustada, lihtsamaks muuta, äh, paremini mõistetavaks muuta, nii et, et äh, põllumajandustootjatel on neid parem jälgida, aga samas võimaldavad need saavutada ka paremaid tulemusi keskkonna vallas ning see kõik võimaldab parandada rohestamise legitiimsust ja tulemuslikkust see on äärmiselt äh, oluline, äh, pidades silmas äh, põllumajanduspoliitika tulevikku ja samuti mitmeaastase finantsraamistiku tulevikku. ja lõpetuseks tahaksin rõhutada veel, et need ettepanekud, mida pikalt arutati, on saanud suurema osa ekspertide positiivse hinnangu, aitäh. suur tänu, daamid ja härrad meil on kaksteist sõnasoovi. okei okay,, we can start. Te võite alustada. minuti, to wtedy się wyrobimy kuid siiski ei anna ma kellelegi sõna kauemaks kui kaheks minutiks, härra Tehv. suur tänu, härra esimees, austatud kolleegid, ma tahaksin tänada komisjoni selle delegeeritud õigusakti muutmise ettepaneku tutvustamise eest, siin on väga palju positiivset, näiteks vahekultuuride puhul siin on ette nähtud miinimumaeg, see on minu meelest väga hea ettepanek, peame vaatama, kui pikk see periood peaks olema. mulle ei meeldi see, kui vahekultuuridele antakse selline negatiivne maine, meie piirkonnas on nad olnud vägagi positiivsete mõjudega. ma olen ise viiskümmend aastat traktori otsas istunud ja ma ei ole näinud äh, kunagi varem sellist asja vahekultuuridega ja vahekultuurid aitavad kaasa sellele, et äh, äh, pinnas muutub palju paremaks ja toitvamaks ja minu meelest on oluline ka, et geograafiliste eripäradega arvestatakse ja agra-, äh, põllumajandusreformi ajal rääkisime me selles, et millest räägitakse kraavide ja hekkide puhul. tihti on nii, et need hekid või tiigid või mingi oja, selle ääres käib äh, lisaks sellele, mööda seda jookseb ka väike rada, nii et ka sellest tuleks rääkida ja Baieri põllumajandusministeerium ütles, et nende meelest ei ole hea see, et äh, ei äh, oleks rohkem et ei ole vee, ähm, veekogude juures rohkem äh, rohealasid, aga rohealadega on Saksamaal niimoodi, et seal ei tohi miski asi sõita, kui ma ei tohi sealt nüüd üle sõita mingi põllumajandusmasinaga, siis ma seda ei tee. ja ma pean hoidma kogu aeg sajameetrist saja meetrit on mul, sadat meetrit on mul igal juhul vaja selleks, et oma masin ümber pöörata näiteks. ja sama, mis puudutab eh, liblika lõike, eh, liblika õielisi meil on äh, tõsine probleem ka näiteks GMO-dega Saksamaal, me ei tohiks neid satta ohtu, sellepärast et äh, Ameerikast tulevad GMO-d on tõsiselt ohuks meie jaoks. ja äh, ebaparlamentaarne on minu meelest see, et kogu see õigusakt on pandud ühte õigusakti, oleks kena, kui need loodaks siiski lahku, sellepärast et me tahaksime need läbi võtta eraldi. gratulálok. suur tänu. lubage mul kõigepealt õnnitleda komisjoni selle parandusettepaneku eest. siin on äh, kaks valdkonda, mis minu meelest on olulised ja kindlasti paljud kuulajad jagavad minu arvamust. Nende valdkondadega ei ole ma nõus. kõigepealt, mis puudutab pestitsiidide kasutamist, on olukordi, kus taimemürke lihtsalt tuleb kasutada, sest ilma ei ole põllumajandus võimalik ma pean silmas kahte konkreetset põllukultuuri, mille, mida, mille kahjuritega ei ole võimalik tegelikult äh, võimalik võidelda. see ei puuduta Eestit, Soomet ja Portugali, kuid puudutab kõiki ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriike. ja seetõttu ma juhin komisjoni tähelepanu sellele, et äh, komisjon peaks uuesti mõtlema meie arvates ei ole selline, selline lähenemine hea Thank you, Chair. Um... suur tänu, lugupeetud esimees. ma tahaksin teha mõned märkused. kõigepealt ma olen üldiselt rahul sellega, mida on pakutud ja see ettepanek meeldib mulle. minu meelest oleks tarvis põllumajandusmaale saada rohkem puid selleks on mitmeid põhjuseid, aga neist kõige olulisem on ikkagi võitlus kliimamuutustega. veel viiekümne või saja aasta eest oli põllumajandusmaal kogu Euroopas rohkem puid, kui on praegu ja nüüd on meil võimalik taas istutada rohkem puid. meil on siin nõndanimetatud agrometsatööstus, mis on väga huvitav ala, näiteks Lõuna-Prantsusmaal tehakse, tegeldakse sellega, aga tegelikult ka mujal Euroopas ja ajalooliselt on sellega tegeldud palju laiemalt ja meie peaksime sellele nüüd uuesti mõtlema. see aitab tõsta põllumajandusmaa tootlikkust ja aitab tõsta ka tööhõivet põllumajandussektoris ning annab talunikele võimaluse mitmekesistada oma tegevust. ma toetan taimemürkide kasutamise keeldu ökoloogilisel põllumaal. selle eesmärk on, selle ökoloogilise põllumaa eristamise eesmärk on ära hoida taimekaitsevahendite kasutamine veel tahaksin ma öelda, et kliimamuutused on Euroopa Liidus laialdaselt kaasa toonud selle, et vihma sajab rohkem, tekivad väga tugevad vihmasajuperioodid ja tavaliselt sajab vihm või suurem osa sellest vihmast sajab just nimelt põllumajandusmaal seetõttu peavad talunikud mõtlema sellele, kuidas liigset vett oma põllumaalt ära juhtida, et see ei kahjustaks põllukultuure. see on tegelikult seotud ka üleujutustega linnades. ja lõpuks tahaksin ma öelda, et me peaksime olema ettevaatlikud, sest Ühendkuningriigis on praegu väga selgelt näha Brexiti tõttu ja see on äh, probleemiks ka mujal. probleemiks on siis see, et äh, linnastunud Euroopa peab subsideerima äh, maapiirkondi ja selle eest tahaks linnapiirkonnad midagi ka vastu saada. Nad äh, tahaks äh, vastu saada äh, seda siis, mida maapiirkonnad saavad pakkuda ja me võiksimegi mõelda, mis see on, mida maapiirkondadel pakkuda on. lugupeetud esimees, teen väga kiiresti mm me loomulikult rõõmustame selle lihtsustamise ettepaneku üle, kuid ma olen siiski kahtlev kõigi nende detailide suhtes. ma arvan, et siin on mitmeid äh, probleeme, millele tuleb vastata. ökoloogilise kasutusala maal äh, ökoloogilise kasutusalaga maal on mitmeid äh, probleeme, aga me peame mõtlema ka sellele, kuidas suurendada nende alade tootlikkust Euroopa jaoks ja siin pakutakse välja lihtsalt äh, lihtsustamismeetmeid, aga meil on vaja lahendada meil on ennekõike vaja lahendada äh, see probleem, mis puudutab pestitsiidide kasutamist ja lisaks peab mõtlema ka äh, tootlikkusele ja sellele, et neid alasid Euroopas üldiselt ei ohustataks tavaliselt öeldakse, et lihtsustamine on igal juhul kasulik ning talunikud nõustuvad sellega, aga mõnikord äh, sekkub komisjon küsimustesse, milles seda sekkuma ei peaks. ja jätab äh, arvestamata valgutaimede küsimuse. Ähm, suur tänu, härra esimees, ma tahaksin äh, täiendada natukene seda, mida ütlesid kolleegid paljud meist elasid läbi ka eelmise reformi ja mina küll ja meie fraktsioon oli nende fraktsioonide seas, kes toetasid rohestamiskavasid. komisjon ütles, et meil ei olnud piisavalt olnud aega nende meetmete rakendamiseks, aga olukord tõesti on väga keeruline ja see, et ähm, asjad ei ole edasi läinud, on meil vaja meetmeid selleks, et üle vaadata ähm, kogu see rohestamise osa ja me tahaksime ja esitatakse meile see nüüd siis delegeeritud õigusakti nimel, mis tegelikult piirab parlamendi pädevusi, meie saame lihtsalt öelda jah või ei sellele, mida on välja pakutud. jah, ma ei ole vastu sellele, et asi tuleks üle vaadata ja revisjon korraldada, aga selle vormi vastu ma olen küll, sellepärast et see õigusakt õõnestab parlamendi võimalusi ja nii äh, nagu kolleegid ütlesid, äh, lõppkokkuvõttes äh, räägime meie siin põllumeestest, me ei saa ju kogu aeg äh, asju muuta, kogu aeg välja pakkuda suuri muutusi, mis võib-olla on jah mõtestatud, aga mis tegelikult ajab hulluks paljudki põllumajandusel, põllumehed. näiteks Prantsusmaal kaks tuhat viisteist toetati neid, kes reformiga kaasa läksid, aga siis muudeti jällegi suunda ja see asi on tõesti väga-väga keeruline, nii nagu härra Pasku ka oma esitluses näitas. mina olen nende seast, kes on väga ettevaatlikud jah, selle lihtsustamise osas, aga olen ka nende seas, kes arvavad, et äh, taimekaitsevahendite kasutamise keelustamine ei ole sugugi mingisugune väike samm ja me ei saa seda sisse tuua lihtsalt niisama, on olnud kuulujuttu, et ähm, see peaks, et seda on tehtud selleks, et valgutaimede levikut piirata, minu meelest me peaksime ikkagi asjadele natukene äh, ettevaatlikumalt lähenema ma arvan, et äh, teema, teemaks on tõesti praegu strateegilised otsused, mida, kuhu me läheme ÜPP-ga, aga me ei ole nõus sellega, et meile esitatakse kaskaadi korras need ettepanekud lihtsalt õigus, äh, delegeeritud õigusaktiga ja parlamendil ei ole võimalust siin teha mitte mingit muud otsust, kui lihtsalt jah või ei öelda selle. härra Denano. suur tänu, härra esimees, jah delegeeritud õigusakt tuleb üle vaadata, see on väga vajalik, me näeme ju koha peal, et põllumehed on täiesti hädas praeguse olukorraga ja tõesti tuleb ette näha mingisuguseid lihtsustusi ja numbrid on näidanud seda, et äh, rohestamine on äh, küll jah, hoo sisse saanud, aga inimesed on vastu nendele piirangutele ja väga oluline on asja lihtsustada, leevendada teatud kriteeriume ja selleks, et arvestada territoriaalsete omapäradega näiteks äh, äh, lamedad äh, piirkonnad äh, ei ole ju silmitsi samade probleemidega kui mägipiirkonnad ja ma tõesti arvan, et äh, tuleb liikmesriikidele anda teatud liikumisruum selleks, et vältida vigu. nii nagu on tehtud näiteks Prantsusmaal, nii nagu kolleeg Andrei hetk tagasi ütles nüüd äh, taime ja loomakasvatus, need asjad on omavahel otseselt seotud ja meil on huvi et äh, kasvatajad saaksid oma territooriumil toota ka sööta loomadele, see on üks aspekt, millest äh, tuleb äh, kinni, millele tuleb mõelda, see on majanduslikult väga oluline küsimus. Need tingimused nende osas ei ole mitte midagi ju tegelikult muudetud ja mis puudutab neid samu vahekultuure selles osas, nende olulisus on, on ju oluliselt üsna palju väiksem, rääkisin kui paljude teiste äh, puhul, suur tänu. mikrofon, palun, mikrofon, mikrofon. aitäh, härra esimees. põllumajandus on mitu korda näidanud seda, et nad võitlevad keskkonnakaitse eest ja võtavad seda väga tõsiselt ja see delegeeritud õigusakt raport äh, hõlmab tõesti väga palju asju, mis äh, tõesti näevad ette lihtsustust ja põllumeestele elukergendust äh, lubavad loomulikult minu jaoks isiklikult on väga oluline see, et ka minu kodupiirkonnas ökoloogiliselt kasutuse eesmärgiga maalad on suisa kaheksakümmend protsenti põllumajandusmaast ja kui nüüd räägitakse saja kolmekümne kuuest tuhandest hektarist eh, meil ökoloogilise kasutusmärgiga maa-alast ja sellest viiskümmend tuhat hektarist eh, sinna peale tulevad siis liblikõielised eh, ja kaunviljad, näiteks herned ja nii edasi, ma arvan, et seda tuleb küll silmas pidada, need positiivsed arengud valgutaimede puhul tegelikult aga hakkavad nullima meie tulemusi kui me ei kasu, kui me ei luba taimekaitsevahendite kasutamist äh, vajaduse piires kaheksakümmend viis protsenti äh, EFA piirkondadest jah, on taimekaitsevahendite vabad, aga just nimelt nende suurte kaunviljade ähm, äh, liblikõieliste puhul, mida meil on ju ometigi vaja kodumaise valgutaime alal hoidmiseks, neid tuleb teinekord äh, vajaduse korral lubada ka äh, töödelda taimekaitsevahenditega ja mida siis loodab tegelikult komisjon sellest äh, taimekaitsevahendite keelustamisest äh, EFA eh, piirkondades kui kaugele peaks see, kuidas peaks siis aitama see kaasa rohestamisele ja kui suures mahus, eh, kuidas see kõik peaks hakkama siis praegu nüüd eh, välja nägema? järgmine kõneleja. kõigepealt ma tahaksin pöörduda komisjoni esindaja poole ja öelda, et äh, delegeeritud õigusakt on küll hästi koostatud, aga mulle tundub, et ta on võib-olla natukene ambitsioonikas ja läheb võib-olla natukene liiga palju meile maksma ja praegu on meil küll väga raske veel äh, rohestamise mõju hinnata. selleks on lihtsalt liiga vare. meil ei ole ju liikmesriikidelt olnud võimalik äh, koguda kokku andmeid selle kohta, nii et võib-olla na oleme natukene ette rutanud selle äh, protsessiga. on aga mõned positiivsed aspektid, aga mõned asjad tekitavad minus ka äh, teatud kõhklusi. täpsemalt siis see, et äh, ette on nähtud äh, taimekaitsevahendite äh, oluline vähendamine nendes piirkonnas, neli, äh, artiklid nelikümmend viis näiteks ja lõikes seitse toodud keelud, see, see lauskeeld, ma saan aru, et sellele võib olla mingisuguseid õigustavaid argumente äh, ka äh, ja see võib ka olla majanduslikus mõttes mõistlik, aga kas see on ka põllumajanduslikus mõttes mõistlik? Äh, näiteks arvestades lämmastikku siduvaid kultuure EFA piirkondades. EFA, ärge unustage, ei, äh, seal ei toodeta ju ökotooteid nii-öelda aga see võib tähendada siis seega seda, et äh, see meede lihtsalt ei ole elujõuline. jah, sellel on võib-olla teatud positiivsed mõjud, kuna see äh, vähendab lämmastikku äh, ja kasvuhoonegaase, aga ma kardan, et tulemuseks on bürokraatia kasv. kuidas te seda seiret kavatsete teha? lõpetan kohe ära, esimees ja kuidas te hinnate seda, hindate seda võimalust, et võib-olla tuleb võimalik, on võimalik leida mingisugune vahepealne lahendus. põllumajanduslikus mõttes ma ei ole väga veendunud nende teie argumentide vettpidavuses suur tänu, härra esimees. ÜPP areng, mis on tõeline probleemide allikas ähm, on äh, viinud sellisesse olukorda, et meie põllumehed on täiesti sõltuvused toetustes ja peavad maailmaturgudel äh, vastu pidama metsikus konkurentsis. selleks, et Euroopa Liit, äh, Euroopa Liit tahtis selleks, et ÜPP kuidagi parandada, tegi omad ettepanekud, kuid Kontrollikoda ütleb, et väga raske on rohestamise mõjusid kuidagi hinnata ja selles positiivset näha. aga meil on vaja seda hinnangut väga kiiresti, sest see on tõesti väga kallis, see asi. keskkonna keskkonnakaitse on loomulikult väga oluline, kuid kui me logu-, surume põllumeestele peale sellise asja, see ei ole hea lahendus. Ehm, kõige olulisem on praegu põllumeeste jaoks üldse vee peale jääda ja ellu jääda ja see puudutab kõiki põllumehi ja keskkonna olukord sõltub loomulikult põllumeeste elujõulisusest, kui me rebime need asjad kontekstist välja, kui me ei arvesta sellega, mida põllumehed tegelevad, teevad, ei, paneme me piiri ka uutele tehnoloogiate arengutele. me peame üle vaatama eh, selle delegeeritud õigusakti ja üle vaatama oma prioriteedid ja mul on paar küsimused, millised on teie ettepanekud selleks, et reguleerida põllumajandusturge ja vältida seda, et meie põllumehed äh, metsiku impordi ja ebalojaalse konkurentsi ähm, ohvriks langevad ja millised on teie ettepanekud siis rohestamise tegelikuks muutmiseks? Ähm, suur tänu, härra Pe-, proua Petir. suur tänu, lugupeetud äh, esimees, ma tänan ka komisjoni selle ettepaneku eest, mille eesmärk mille eesmärk on äh, lihtsustada rohestamissätteid aga samas ei taheta olemasolevaid sätteid muuta rangemaks. mõned kolleegid on juba öelnud, et teatud põllumajandussektorites on need sätted ähm, juba ära muudetud ja sellega on piiratud talunike tegevust. see on ennekõike seotud äh, taimekasutusvahendite, taimekahjurite ähm, tõrjevahendite kasutamisega EFA-del ja nüüd on see keeluaeg pikendatud kuuelt kuult seitsmele, kuid mõningatel puhkudel hoopis vähendatud kaheksa nädalani meil on kaheksateist Euroopa liikmesriiki, Euroopa Liidu liikmesriiki, mis on esitanud komisjonile taotluse ja palunud neil loobuda eh, taimekaitsevahendite kasutamise keelust ökoloogilistel põllumajandusaladel ning meil on ka teisi sätteid, mille puhul selline taotlus on esitatud ja samuti on siis öeldud, et eh, et tähtaeg kesamaa puhul jääks ikkagi kuue kuu peale me usume, et vaja on kindlasti kontrollmehhanisme, mille abil lihtsustada olemasolevat süsteemi. aga ma tunnen ka muret, sellepärast et delegeeritud õigusakt on oluline just nimelt noortele talunikele ja selle, see on oluline neile selles suhtes, et nad tahavad, et füüsilised isikud ja need, kes äh, töötavad mingi juriidilise isiku vormis, oleksid võrdsed muidu tekivad äh, erinevad manipulatsioonid. me tahame, et äh, tehtaks vahet talunikel ja alustavatel talunikel ja otsetoetused makstaks siis ka vastavalt välja. aitäh, härra Puda! suur tänu! Äh, tõepoolest, me peame heaks kiitma, me peame olema tänulikud kõige eest, mida komisjon teeb, kui ta püüab menetlusi lihtsustada. aga mina tahaksin omalt poolt teada saada, kui paljud talunikud selles protsessis said kaasa rääkida. kas neid kaasati? kui paljusid kaasati. mina usun, et äh, see projekt oleks pidanud olema palju ambitsioonikam kui see, mis meil siin tavaliselt on. ma tahaksin rääkida eraldi äh, Kesamaast, sest äh, Kesamaad on rohestamisprotsessi osa. kui Kesamaad on juba rohestamiseesmärkide alla arvatud ja nad jäävad sinna vähemalt viieks aastaks, siis lähevad nad üle uueks kategooriaks ja äh, muutuvad rohumaadeks. aga kui talunik äh, tahab äh, selle menetlusega kaasa minna, siis on see niivõrd raske, et mõnikord ei hakka ta seda kõike vormistama, vaid lihtsalt loobub mõnikord on tõesti nii, et lihtsustamisest on abi, aga mõnikord on nii, et ei peaks midagi puutuma, sest nii on talunike elu lihtsam. kui me hakkame mõtlema nendele äärealadele või ribadele, maaribadele, millest te siin rääkisite, siis siis minu meelest on nii, et kui teatud maa-ala juba arvatakse rohestamiskavasse ja talunik tahab siis sinna maaribale näiteks puid istutada, võib juhtuda, et ei saagi seda teha, et tekivad mingid takistused ja komisjon hakkab, just komisjon hakkab neid takistusi seadma. nii see praktikas on. mina arvan küll, et mitte keegi ei ole talunike käest mitte midagi küsinud ja, ja seetõttu ei tea nende arvamust. lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid, eh, tahaksin meelde tunnata, milline oli rohestamise esialgne eesmärk. me eh, rääkisime, et me teeme seda keskkonna pärast, liigilise mistkonna pärast eh, ja tahame ava, Äh, avalikkuse hüvesid suurendada ja seetõttu oleks äh, tõesti vaja kainelt äh, vaadata, mis sellest esimesest läbivaatamisest välja on tulnud, kas see, mida me soovime, üheksakümmend protsenti on, äh, maast on praegu äh, rohestamismeetmetega seondunud, aga avalikkus pole seda üleüldse nagu märganud. mulle näitab, et siin ei ole ka mingeid edusamme liigilise mitmekesisuse, liigilise mitmekesisuse vallas Äh, mulle näib, et need ökoloogilise kasutusega maa-alad on äh, liigilist mitmekesisust väga pi-, äh, piiratult mõjutanud ja mis puudutab neid vahekultuure, siis mis kasu nendestki keskkonna mõttes on? aga kui me alustame nüüd sellist suurt võitlust teatud kultuuride osas, sellepärast sest sellest ei saa mina ka sugugi mitte aru. kui siin öeldakse, et me ei või kaunviljalisi kasvatada ja pestitsiide kasutada Äh, siis, äh, siis räägitakse, et vaadake, kuidas meie peame mahepõllumajandust arendama, las teised arendavad intensiivselt põllumajandust, noh, hea küll, aga äh, millest me ikka räägime, me räägime siin lubiinidest, hernestest ja sellistest asjadest ja minu arvates neid võiksid väiketalunikud väga hästi kasvatada ja äh, mulle tundub, et äh, seda kõike on võimalik ilma kemikaalideta teha, see tundub väga keeru-, keerukana. Äh, ma arvan, et me seda ei suuda ja seetõttu toetan mina mõistlikkuse piires seda, mida komisjon on välja pakkunud need aitavad jah, eesmärgile viia. jah, me tõesti peaksime midagi tegema, et põllumajandusreform ka keskkonnale midagi annaks, aitäh. Ah, aitäh, mina olen täiesti teistsugusel arvamusel. mina arvan, et see, äh, see taimekaitsevahendite kasutamine äh, Äh, on äh, just nimelt see, mis oli meie selle ettepaneku lähtepunktiks ja ma paluksin, äh, komisjon võtaks veel kord arvesse, et iga, iga hektari kohta, kus me kasutame neid vähekultuure, peame me kasutama teist hektarit teiste kultuuride jaoks ja niimoodi, nii et ma palun, et tõesti suhtuksite sellesse ettepanekusse tõsiselt, minu arvates ei tundu see praegu loogilisena me peaksime ju siiski reformima põllumajanduspoliitikat selleks, et edendada ökoloogilise kasutuse eesmärgiga äh, maa-alasid ja siin räägiti juba agrometsastusest ja räägiti maastikuelementidest, me tahame siin paika panna mingid maksimumlaiused äh, äh, kas miski asi peab olema viisteist meetrit või ei. Ehm, mul on äh, ka kaks poliitilist küsimuse. kas teie arvates on mingisuguseid väikse väljavaateid, et need reeglid selles delegeeritud aktis läbi lähevad või on see lihtsalt selline äh, infotegevus äh, või on see delegeeritud akt nii-öelda juba paika pannud ja kas on veel mingi võimalus, et delegeeritud aktis et sellest kasvavad välja ka mingid üksikud eraldi õigusaktid või on see kõik juba jälle paika pandud? okei okay.. olgu. tõepoolest, need on poliitilise väärtusega seisukohad, väga tore, et neid küsiti. meie sõnum. Mr Flanagan. Just waiting for my name, sir. jah, ma ootasin, et minu nimi öeldakse, suur tänu, suur tänu ka selle ettekande eest. kindlasti peaaegu kõik, eh, mis püüab taluniku elu lihtsustada, on hea mõte, sellepärast et taluniku elu on väga keeruline ja paljud talunikud ilmselt kardavad hommikul üles tõusta, sest ei tea, mis täna jälle juhtuda võib aga mina oma kogemusest ütleksin, et tegelikult on kummaline niiviisi püüda esimese samba küsimusi lihtsustada, kui teise samba maa puhul ei ole mingit kiirustamist ja mingit lihtsustamist, kuigi teine sammas ja teise samba kavad on kõige keerulisemad eh, kavad üldse. ja ometi on tegemist maa-aladega, mis aitavad kaasa bioloogilisele mitmekesisusele ja mitmekesistamisele. ma tahaksingi teada, millal me jõuame selle lihtsustamiseni millal me hakkame lihtsustama vähem jõukate talunike otsetoetusi, sest praegu me lihtsustame kiirustades esimese samba toetusi, mis ei ole halb, aga ma tahaksin näha, millal me tegutseme teise samba osas. ma tahaksin ka teada, mida tähendavad kanepialased muudatused. ja ähm, mis puudutab Euroopa Parlamendi liikme Henoni mõtte osas ma tahaksin küsida, mida tähendab see linna ja maakoha vastu, vastu, vastandamine ja see, mida üks peab teisele andma ja kuidas raha kasutatakse. mina tahaksin öelda, et mingit abi ei ole sellest, kui meil on selline varieeruv rohestamine, kus üks talunik saab iga hektari pealt tuhat eurot eh, toetust ja selle tõttu saab ta ka rohestamistoetust, aga tema kõrval on keegi, kes saab sada eurot otsetoetust ja peab rohestamise ära tegema kolmekümne kolme euro eest. see ei ole õiglane ja see ei ole ka sidus ja tegelikult on see just nagu punase räti näitena härjale, kusjuures härjaks on siin eelarve kontrolli komisjon. ma tahaksin teada, kuidas saab seda olukorda parandada. päris kindlasti on see ju vastuolus sellega, mida me püüame saavutada. ja lõpuks veel seda, lõpuks veel see, et meil on maa, mida ei harita, kus kasvavad puud ja muu säärane, aga selle eest äh, inimesi karistatakse. ma ei saa sellest aru, võttes arvesse selles, seda, et meil on agropõllumajandus ja me räägime siin lämmastikku püüdvatest äh, taimedest ja sellistest taimedest, mis hoiavad ära üleujutuse ja loomasööda kasvatamisest ja muust miks siis selline vastuolu, ühest küljest öeldakse, et äh, võtke puud maha, teisest küljest öeldakse, teil võetakse pea maha, kui te puudest ei äh, vabane. või kui, vastupidi, kui te neid ei jäta alles. nii et see on minu küsimus ja ka see, mis puudutab teise samba kavasid. Te ei vaadanud minu poole, muidu oleksin ma äh, teid peatanud, äh, aga nüüd saite te siiski lõpuni rääkida, väga osav aitäh, lugupeetud esimees, ka mina tahaksin esitada küsimuse, mis puudutab lihtsustamist, see on tõesti tervitatav ning ma usun, et äärmiselt oluline äh, on siin bürokraatiat vähendada äh, tahaksin aga viidata ka, ka nendele ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-alale ja nendega seonduvale taimekaitsevahendite kahenditele. Äh, mind hämmastab äh, äh, see, et Martin Häuslik iga sammu, mida me siin ühiselt saavutame, üritab jällegi halvustada varasemal ajal kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal me tegelesime sellega väga palju ja minu arvates ähm, tuleks ähm, öelda aitäh äh, põllumajandustootjatele, et nad on äh, kõikide nende mõtetega olnud valmis kaasa minema, et nad üleüldse on olnud valmis looma sellised ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-alad äh, minu arvates on tegemist heade ja toimivate meetmetega, mida siin nüüd üritatakse halvustada Äh, minu arvates on üks asi, mis äh, väga palju sõlmub äh, geenitehnoloogia vabadest toodetest. tahaksin komisjoni, et nad veel arvestaksid sellega, kui suur on see vahe bioloogiliste ja, ja sisse toodud kultuuride vahel, kui, kui suured peavad olema need vahemaad nende põldude vahel, et äh, kaitsta ökoloogilise kasutusmeelsusega maa-alasid äh, äh, kuidas see kõik mõjutab pinnase heaolu ja muud. ma arvan, et loomulikult härra Brennan rääkis ka täiesti õigesti sellest, et tegemist on suure probleemiga, et põllumeestest ei saada alati aru ja me peame tõesti mõtlema äh, ka sellele, kas põllumajandustootjad Euroopa Liitu üldse aktsepteerivad äh, ja Euroopa Liidu poliitikat, äh, kui Euroopa Liit nende mõtetega üldse kaasa ei tule ja tahaksin siis apelleerida komisjoni arvestama põllumajandustootjatega arvestage ka mm, Ehm, nende ehm, asjade reaalsete tagajärgedega, nii saavutame ka ühtliselt parema tulemuse, aitäh. aitäh. Ehm, jah, meie komisjoni seisukohtade kontrollimine juba leiab asu, aset praegu siin komisjoni koostamisel, sellepärast et meie parlamendisaadikutena oleme ju seotud tootedega, proua Hoibuh, aitäh Ehm, ma ei eh, kuulnud küll Martini sõnavõtust, et ta kõike oleks eh, laim-, laima, laid-, maha laitnud, minu arvates oli ta enamike komisjoni ettepanekutega nõus ja minuga on lugu samuti, ehm, me peame vaatama, mis on raske, mis toimib, mis ei toimi ehm, kas äh, hegiga tuleks ümber käia nii või teisiti, kuidas seda täpselt reguleerida, aga taimekaitsevahendid äh, ja ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, äh, siin on minu jaoks vastuolu. me räägime siin pidevalt ju ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladest, seega räägime ökoloogilisest tootmisest ja ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-alad on piirkonnad, mille eest äh, meil lasub eriline vastutus ja ma tahaksin öelda, et äh, pestitsiidid on selle kõigega vastuolus. me vajame viljakat pinnast, puhast pinnast äh, ja nii et, et jutt käib näiteks biosoojast, nii et, et peaks ka sojad olema võimalik kuidagi teistmoodi kasvatada ja mm, meil on tõesti eriline vastutus, äh, aga peaks mõtlema ka teisele küsimusele. Äh, äh, kas me sojad Euroopa üleüldse mm, vajame, võib-olla me peaksime liha tootmist suurendama. Ähm, niisiis Äh, siin peaks veel kaaluma, äh, kuidas me ehatootmisega ümber käima, aga mulle tundub, et pestitsiidide kasutamine ökoloogilise kasutuse meetodiga maa-alal, äh, komisjon on astunud hea sammu, et nad need on ära keelanud. jah ma arvan, et teistel maa-aladel võime me seda, neid kasutada. ja kui me Äh, tõesti soovime olla siin järjekindlad ja äh, eesmärke saavutada, siis peaksime loobuma pestitsiididest ja äh, ma arvan, et need ökoloogilise kasutuse eesmärgiga majad võiksid olla päris head katsepinnad selleks, aitäh. aitäh. ma arvan, et kõik on nüüd juba sõna saanud, jah Euroopa Komisjoni ettepanek on kindlasti samm edasi, aga meie lootused on loomulikult palju suuremad ja see on ka mõistetav. loomulikult me hoolime lihtsustamisest ja mulle tundub, et praegu on just see võimalus, kus eh, Euroopa Komisjon saaks saata selge signaali, et enne järgmist äh, põllumajanduspoliitika hindamist need lihtsustused ka äh, ellu viiakse. loomulikult tuleb äh, silmas pidada ka meie väliskonkurente küsimus on selles, et kas me peaksime sisse tooma geneetiliselt modifitseeritud sojad, mida Äh, kasvatatakse üsna paljuski pestitsiidide varal või peaksime omaenda valgukultuure kasvatama, äh, mis ei ole geneetiliselt modifitseeritud, aga äh, samas hoolitsema ka selle eest, et saagikus oleks korralik. peab siiski kasutama mingeid kemikaale. minule loomulikult meeldiks, et põllumajandustootmine toimuks ilma kemikaalideta ilma pestitsiidide kasutamiseta, näiteks kaunviljade puhul. aga me peame inimestele siis ka ütlema, et siis on saagikus teine ja me konkurentidele ära ei tee. ning veel üks küsimus, miks see see periood vahekultuuride jaoks on pikendatud kuni viieteistkümnenda oktoobrini sest et äh, kui me tahame äh, midagi muud kasvatada, siis äh, sõltuvalt kliimast tuleb kultuur külvata ju kuni septembri lõpuni ning need vahekultuurid, neid võib külvata kuni viieteistkümnenda oktoobrini. aga siis me ei saagi ju enam sügisel midagi muud kasvatada. ei saa enam sügiskultuure Äh, külvata. Äh, Põhja-Euroopas tuleb need vähemalt septembri lõpuks maha külvata. ja nüüd annaksin sõna siis komisjoni esindajale, härra direktor. Äh, meil on piisavalt aega, nii et, et palun. aitäh, esimees ähm, ja aitäh kõigile, kes sõna võtsid aitäh kommentaaride, ettepanekute, hinnangute ja küsimuste eest, mis te mulle esitasite mis puudutab seda delegeeritud akti, see näitab ka seda, kui suurt huvi tuntakse rohestamise vastu. vastu, vastamises alustaksin võib-olla teie viimastest sõnavõttudest ja käsitleksin võib-olla seda lihtsustamise küsimust. on täiesti selge, et ühtse põllumajanduspoliitika viimane reform tõi endaga kaasa teatud keerukuse me soovisime palju ambitsioonikamat poliitikat, mis oleks ähm, palju äh, tulemusrikkam. Äh, me tahtsime paremini kasutada loodusvarasid, territoriaalset tasakaalu saavutada ja nende eesmärkide mitmekesisus ähm, muutis poliitika keeruliseks ja selle poliitika ellurakendamise keeruliseks on täiesti selge, arvestades neid muresid, mida siin väljendati, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, sai selgeks, et esimene prioriteet äh, peaks põllumajanduses olema lihtsustamine ja nüüd eh, kaks ja pool aastat eh, hiljem me oleme tohutult investeerinud just nimelt selle poliitika eh, lihtsustamisse, oleme investeerinud ühtse põllumajanduspoliitika lihtsustamise, oleme alustanud siis tootmiskohustusega sidu, sidumata toetustest ja nõnda edasi, oleme loonud eelkontrollide süsteemi, nii et, et me oleme teinud üsna palju lihtsustamiseks ja see delegeeritud akt, mille kallal me praegu töötame ja mille üritame peatselt vastu võtta, Äh, see delegeeritud akt arvestab samuti nende muredega, me soovime pakkuda välja midagi lihtsamat, äh, rohestamispoliitikat, mis on lihtsam, tõhusam ja arvestades erinevaid sõnavõtte, siis ähm, kritiseerisid ähm, seda nii põllumajandustootjad, äh, liikmesriikide ametiasutused, keskkonnaorganisatsioonid, äh, kõik leidsid, et rohestamine ei ole olnud äh, piisavalt ambitsioonikas, keskkonnaeesmärgid ei ole olnud piisavalt ambitsioonikad, see raamistik on liiga keeruline ning põllumajandustootjatel on oma tootmistavasid väga raske nõudmistega kohandada Äh, niisiis, me oleme kõigi nende muredega arvestanud, me üritame raamistikku lihtsustada ning üritame muuta seda rohestamispoliitikat palju tõhusamaks äh, ja tahame luua süsteemi, kus võidavad kõik äh, võidavad põllumajandustootjad, kes lülitavad rohestamise oma igapäevasesse tootmisse ja saavutada tahame ka ambitsioonikamaid keskkonnaalaseid tulemusi ja juba kaks aastat me siis teeme koostööd ähm, põllumajandustootjate ja samuti keskkonnaorganisatsioonidega just nimelt selleks, et äh, luua neid ettepanekuid. meil on toimunud ka konsultatsioonid avalikkusega. Äh, kolm tuhat kolmsada vastajat, äh, suur osa nendest olid põllumajandustootjad. meil toimuvad ka tsiviildialoogid põllumajandustootjatega, me üritame arvestada siis kõigi sidusrühmade huvidega selleks, et koostada tõesti sellised ettepanekud, mis tõesti lihtsustavad poliitikat ning samuti suurendavad tõhusust ja tulemuslikkust ning aitavad paremini saavutada keskkonnaalaseid eesmärke. on täiesti selge, et see delegeeritud akt võib tunduda liiga varasena jah, siin öeldi ka, et liiga vara, aga komisjon juba kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kohustus, nii nagu ma ütlesin oma sõnavõtus, aga ka kahe tuhande viieteistkümnendal, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal komisjon korduvalt kohustus äh, lihtsustama seda poliitikat, rohestamispoliitikat. ja kogu aeg on olnud selge, et meie eesmärk puudutab delegeeritud akti äh, niisiis meil oli eh, eh, kogu aeg olnud plaanis siis keskpikas perspektiivis seda asja muuta eh, selleks, et siis juba konkreetsemaid reforme läbi viia põllumajanduspoliitikas pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ma kuulasin tähelepanelikult neid muresid, mida väljendati seoses nende äh, Äh, ettepanekute mõjuga valgukultuuridele ja lämmastikku siduvatele kultuuridele, kas äh, näiteks hakkaks piirama valgukultuuride kasvatamist, mulle tundub, et äh, et valgukultuuride kasvatamise teema Euroopas on oluline, aga meie arvates tuleks seda äh, Äh, eristada ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-alade probleemist. on väga palju äh, meetodeid, millega saab edendada valgukultuuride kasvatamist ja juba kaks aastat äh, oleme me tegelenud Euroopas ka lämmastiku siduvate kultuuride kasvatamisega me oleme siin tootmisest lah-, tootmiskohustusest lahti seotud abisüsteemi loonud ja nõnda edasi. Äh, nii et väga oluline on äh, eristada äh, neid toetusi, mis on antud valgukultuuridele ja nendest toetustest, mis puudutavad ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-ala, mille ees, eesmärk on liigilise mitmekesisuse säilitamine ja kaitse. niisiis toetused, mida makstakse põllumajandustootjatele ökoloogilise kasutusega maa-alade eest, äh, on seotud just nimelt liigilise mitmekesisuse kaitsega, veekaitsega ja nõnda edasi. ja tahaksin öelda ka, et äh, tuleks arvestada seda, ka tegemist on nii-öelda piiratud ulatusega ettepanekuga. see puudutab äh, ainult neid maa-alasid, mis on siis seotud selle kasutuse eesmärgiga ja kui näiteks lämmastikku siduvaid kultuuride kasvatust võiks kuidagi sundida, siis eh, ärgem unustagem ka seda, et paljusid kaunviljalisi kasvatatakse loomasöödaks eh, ja eh, tegelikult oleks nende mõju siiski üsna piiratud, nii et, et meil on olemas ka alternatiivsed kontrollimeetmed, mis nii et, et on olemas võimalus põllukultuure roteerida ja nõnda edasi, külvi, erinevaid külvikordi kasutada. nii et, et ma arvan, et ükski protsess ei ole pöördumatu Eh, tahaksin eh, rääkida selle lihtsustamise ulatusest, mis puudutab eh, taimekaitsevahendite keelut-, keelustamist. seda me oleme juba teinud, näiteks kui me anname toetust mahetalunikele Äh, samuti on see seotud äh, põllumajandus- ja keskkonnameetmatega. tahaksin meelde tuletada, et viisteist äh, riiki on juba ära kasutanud selliste taimekaitsevahe, vahendite kasutamise lühikese raieringiga madalmetsade puhul. niisiis samuti selles osas, mis puudutab vahekultuure, samuti lämmastikku siduvaid kultuure, näiteks Belgia ja madalmaad vahekultuuride puhul ja Belgia näiteks lämmastikku siduvate kultuuride puhul, nii et, et tegemist on täiesti tuttava ettepanekuga ja mis puudutab kontrolli, siis komisjoni eesmärk on lihtsustada neid kontrolle see piirduks siis halduskontrollidega, mis toimuvad deklaratiivsel alusel ja visuaalse kontrolliga. nii et, et me tõesti tahaksime tugevdada äh, Äh, ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-alade kasutustõhusus ja samuti lihtsustada kontrolli, millele need on allutatud. samuti oleme üritanud äh, nagu ma juba ütlesin, äh, muuta sidusamaks selle keelu rakendamist ja Äh, tuleksin selle juurde, millest teie rääkisite, härra esimees, need vahekultuurid, meie pakuksime siis kehtestada sellise miinimumperioodi kaheksa nädalat, mille jooksul ei tohi taimekaitsevahendeid kasutada äh, ja liikmesriigid ise otsustavad, milline see miinimumperiood peaks olema, äh, kas see on siis kaheksa nädalat, kaksteist nädalat mis puudutab äh, äh, seda delegeeritud akti, äh, siis jah, seda on erinevates ringkondades arutanud Euroopa Parlamendis seda on arutatud juba juulikuust saa-, saadik Äh, agrikomisjonis jaanuaris, samuti on seda nõukogus arutatud, äh, et äh, kas on, on täiesti selge, et me oleme tõesti ära kuulanud kõikide sidusrühmade seisukohad, see delegeeritud akti eelnõu, see tuleb vastu võtta siis esimeses kvartalis ning kõik kommentaarid, ettepanekud, mis täna siin tehti, nendega me loomulikult arvestame selle äh, delegeeritud akti vastuvõtmise protsessis nendega. Äh, siin räägiti äh, ka sellest äh, toetusest agrometsandusele. Äh, see toimub teise samba raames äh, ning see on tõesti midagi sellist, mida toetatakse ka läbi ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, see on siis midagi, mis on täiesti võimalik ka läbi ühtse põllumajanduspoliitika esimese samba, loomulikult teatud piirid on ka, tootmistegevus peab saama jätkuda aga tegemist ei ole siiski sellise asjaga, mis takistaks äh, selliste otsetoetuste saamist. jah, nagu ma ütlesin, teatud piirangud on olemas, aga üldiselt seda siiski soositakse ja toetatakse. mis puudutab teise samba lihtsustamist, äh, selle kohta esitati täpne küsimus, siis ma tahaksin öelda, et meil on juba esimene eh, teise samba lihtsustamise kuupäev paigas. Eh, see tegevus jätkub samm-sammu haaval, eh, nii et, et me oleme seda lihtsustamisprotsessi juba alanud ja see jätkub eelseisvatel aastatel, eelseisvatel kuudel. hindamine ja see, millal komisjon kavatseb korralikult hinnata kõigi nende uute vahendite ellurakendamist, need hindamised on, on käimas, need on välishinnangud, me vaatame, millisel määral need poliitilised vahendid võimaldavad meil saavutada ühtse põllumajanduspoliitika eesmärke ning üritame kõige kõige selle juures vähendada halduskoormus ja loodame, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpuks saavutame, saame tulemuse siis rohestamise kohta ja kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks kogu ühtse põllumajanduspoliitika osas on täiesti selge, et eh, see delegeeritud eh, akti ettepanek, millest me praegu räägime, puudutab rohestamist ja siin komisjon tugineb nendele esmastele analüüsidele, mis liikmesriigid on läbi viinud, aga tugineme ka erinevatele konsultatsioonidele põllumajandustootjatega, liikmesriikide administratsioonidega, keskkonnaorganisatsioonidega. sellised hinnangud jätkuvad, aga äh, rohestamise poliitika osas on probleemiks see, et äh, see poliitika mõjutab vett pinnast, õhukvaliteeti ja seda mõju äh, saab mõõta alles äh, paljude aastate pärast. Äh, nii et, et me tugineme praegu ainult osalistele hinnangutele, esmastele tulemustele ja mitte niivõrd põhjalikele hinnangutele. ma loodan, et ma olen vastanud kõige olulisematele küsimustele, mida sõnavõtjad esitasid ja kui teil on veel konkreetsemaid küsimusi äh, ja tahaksin veel kord korrata ühte asja, härra esimees, äh, kui lubate. Äh, see puudutab seda, miks käsitleda miks me käsitleme kõiki neid asju ühes delegeeritud aktis. suurem osa nendest ettepanekutest puudutavad artik-, artiklit nelikümmend viis selles lepingus, nii et, et kui me tahame muuta ühe ja sama artikli erinevaid asju, siis me saame seda teha ju ühe õigusaktiga ja seetõttu ähm, ei saa me kõigi nende ettepanekute kohta ometigi eraldi delegeeritud akte vastu võtta, aitäh. suur tänu teile, komisjon, kuid äh, üks küsimus veel. nimelt äh, härra Tess soovis veel ühe küsimuse esitada kui on veel küsimusi, siis palun andke teada. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin äh, nende kolleegide au päästa, kes viimases põllumajandusreformis olid kaasatud, kui komisjon viimane kord delegeeritud õigus äh, Äh, akti äh, paremini saatnud, paremas korras saatnud meile, ei peaks me seda hakkama muutma. me oleme rääkinud nendest asjadest juba varem, oleme delegeeritud õigusakti probleemidest rääkinud palju ja me teadsime ka, et see asi nii ei lähe, mul on see veel väga meeles, aga see väga hästi meeles ja Martin Häusling, ähm, te ei saa ometigi nii öelda, et põllumajanduse, kõik põllumajanduses tegelevad põllumehed äh, kasutavad taimekaitse isikukaitsevahendeid, näiteks minu öö, ähm, poeg enam mitte, me järgmisel nädalal paneme vahekultuurid maha ja tegelikult teeb see haiget, kui äh, sellist asja räägitakse vahekultuuride kohta ja ma teen ettepaneku komisjonile, mahetootjad on mahetootjad ja need on rohestamise meetmete alt äh, välja võetud, võib-olla peaks nende mahetootjate puhul äh, ühed ka mõned nii-öelda ökotaimekaitsevahendid keelustama, mis on ka väga mürgised. suur tänu. see oli väga oluline ja kasulik arvamuste vahetus kindlasti. kas kolleegidel on veel küsimusi äkki äh, komisjonile? kas kellelgi on direktorile veel küsimusi? kui ei, siis äh, annaksin uuesti sõna direktorile ja me saame aru, et jah, kogu selle viimase küsimuse ümber oli väga palju poliitilist äh, ja selle küsimuse esitasime ka eelmisele volinikule, aga loodetavasti see väga oluline märkus, mille tegi härra Tess, leiab kinnitamist ka voliniku poolt. Te ütlesite komisjoni direktor, et tegemist on esimene liht-, esimese lihtsustamise vooruga me tahaksime, et eh, see voor eh, oleks nii pikk kui võimalik. Eh, esimesed muutuste lained, me tahaksime, et see lihtsustamise laine oleks võimalikult kõrge ja püsiks kaua. loomulikult me peame suutma selgitada maksumaksjatele, millised probleemid on tekkinud otsetoetustega, näiteks ÜPP-s metsandus, rohestamine. et härra Jaar, kas te soovisite veel sõna? härra Jaar, palun jah, ma pean ikka veel jääma selle asja juurde. mulle käib see väga närvidele. põllumehed näiteks seesama äh, liblikõieliste kasvut-, kas- äh,, kasvatamine, varasemad äh,, see tähendab seda, et valgutaimi on nüüd väga palju rohkem, kõik meetmed enne seda ei ole seda tulemust toonud ja ma lihtsalt ei saa lihtsalt aru, see on täiesti fascineeriv, et miks komisjon ei kasuta seda argumenti, mida meie komisjoni enamus toetab ja miks äh, tahab siin võimuvõitlust volinik äh, komisjoniga. nii et äh, väga palju selles õigusaktis on mõistlikku ja head ja palun jätke see taimekaitsevahendite kasutamine nii, nagu see on nende EFA-dega, meil on veel aega sellest rääkida hiljemgi ja ärgem tehkem seda nii-öelda valgustrateegiat, mis esimest korda on ka midagi toonud, äh, kokku variseda jälle. ilma mikrofonita räägib härra esimees. mikrofon, palun. härra direktor Te ei pea vastama, kui te tahate vastata, siis palun, aga ühe minutiga sellisel juhul. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin vastata sellele, ehm, mis te ütlesite uute lihtsustamislainete kohta, et need lained peaksid olema kõrged ja laiad. komisjonis vähemalt, mis puudutab otsetoetuseid ja rohestamist laiemalt, oleme me ette näinud neli lihtsustamislainet, mis on väga olulised ja umbes aasta tagasi tollane põllumajandusvolinik, äh, tänane põllumajandusvolinik härra Haugan tuli ja tutvustas oma seisukohti rahastamise kohta ja esimene laine, kõige olulisem laine, neid elemente on teisega tulemas sinna järgi, mis peaksid ÜPP-d lihtsustama ja eesmärgiks äh, oleks äh, siis äh, mitte lihtsustada seda ka, et kui ei ole täidetud rohestamise tingimusi ja reeglitest kinni peetud, siis peaks olema lihtsam ka otsetoetuseid vähendada nende talunike puhul siis, nagu ma ütlesin, kes ei pea kinni nendele võetud, nendele pandud kohustustest ja niimoodi oleks kogu see rahastamise süsteem ka õiglasem, nii et järgmine faas tulebki siis üsna pea. ja viimane märkus veel, mis puudutab lämmastikku sidevaid kultuure, see on väga oluline küsimus, see on Euroopa Liidu jaoks ülioluline küsimus, aga me ei tahaks siin te lasta tekkida olukorda, kus me ei näe enam puude taga metsa Need on Euroopa Liidu jaoks olulised taimed, lämmastikku siduvad kultuurid, nende puhul tooksin ühe arvnäitaja Saksamaal aastal kaks tuhat viisteist seitse koma kuuskümmend viis protsenti ähm, seitse koma kolmkümmend viis protsenti oli EFA äh, ala ja sellest äh, lämmastikku siduvate kultuuride alla ainult null koma seitse protsenti. nii et Sa-, Saksamaal äh, jah, on äh, täidetud äh, see kohustus viie protsendi osas, aga veel üks äh, arv selleks, et panna perspektiivi see arutelu, loomulikult on see väga oluline, kuid tegemist on aruteluga just nimelt EFA-de suuruse üle ja me oleme näinud viimase kolme aasta jooksul seda, et on võim-, võimalik pikemas perspektiivis minna üle rohkem algutaimede kasvatamisele nendes piirkondades Äh, liblikõieliste läbi eriti suur tänu. suur äh, tänu teile, äh, suur tänu nende lisaselgituste eest, aga me tahaksime teil paluda ka ära kuulata seda, mis toonis on esitatud rahvasaadikute märkused ja mis, mille pärast nad esitavad neid küsimusi, mida nad esitavad. kõik äh, ju tegelikult siin komisjonis räägivad põllumeeste nimel. suur tänu, kolleegid, järgmine kord tuleme kokku kahekümne seitsmendal veebruaril. see on esmaspäev kell viisteist null null, kena õhtut ja ilusat Strasbourgi nädalat, aitäh!